on vähe, aga teema on oluline, nii et palun teil istet võtta. palun teil istet võtta, sest me peame äh, kinni pidama ajakavast, kui see on vähegi võimalik. nii et äh, ma soovin kõigepealt tervitada parlamendi presidenti võib-olla peaks president tervitama ikkagi meid, aga mis siis ikka, ma tervitan teid, härra Puusek, president Puusek, meil on väga suur au, et te olete täna siia tulnud, sest meil toimub erakorraline koosolek, mis on tähtis nagunii, aga veelgi märkimisväärne teie osavõtul. me oleme selle äh, kohtumise korraldanud koostöös Inimõiguste alakomisjoniga ning delegatsiooniga, mis vastutab suhete eest ähm, Valgevenega. härra Reagan ja härra Protasenitš äh, esindavad äh, neid ähm, organeid ning äh, ma tervitan teid ja ma tervitan ka Leedu asevälisministrit, kes esindab OSCE-d. ma e, äh, tervitan ka volinik Füülerit, kes hiljuti käis Valgevenes ja kes kindlasti räägib meile omalt poolt üht-teist huvitavat. ma äh, tervitan ka suursaadikud, kes on OSCE juures valimisvaatlusmissiooni äh, juhiks ning härra Linkivjevitšit, kes võitis Saharovi auhinna ning äh, Valgevene äh, ajakirjanike assotsiatsiooni liiget, kes võitis Saharovi auhinna kahe tuhande neljandal aastal. nagu te teate, on tänase erakorralise koosoleku eesmärgiks mitte ainult see, et me saaksime analüüsida seda, mis Valgevenes toimub, mis seal on toimunud äh, pärast äh, neid äh, veriseid meeleavaldusi, mis äh, leidsid aset äh, pärast presidendivalimisi. ja ähm, mitte ainult seda ei pea me täna arutama, vaid me peame arutama ka seda, mis toimub Euroopa Liidus üldiselt ja kuidas rahvusvaheline üldsus on suhtunud Valgevene sündmustesse. ning loomulikult peame me kohaseks arutada ka oma suhteid Valgevenega. Te teate, et esimeste konverents tuleb kokku homme ja seal arutatakse ad hoc delegatsiooni missiooni, mida on palunud meie komitee ning see ad hoc delegatsioon lähetatakse Valgevenesse. tänase debati jooksul räägime me kõigist nendest teemadest ja räägime ka sellest, mis on nimetatud missiooni eesmärgid. ma soovin omalt poolt lisada veel seda, et ähm, enne tänast koosolekut kohtusin ma Valgevene välisministriga ja ma ütlesin talle, et meile meeldiks Äh, kui äh, võimalikult kiiresti ad hoc delegatsioon, mida ma teile äh, selgitasin, et, et see võimalikult kiiresti ka välja saadetakse, ma ei tea, kas see on võimalik, aga ma loodan, et me saavutame Valgevene valitsuse toetuse. ja ma rõhutan veel kord, et meie tänane koosolek on äärmiselt oluline ja selleks, et koosolek saaks sisuliselt alata, annan ma nüüd sõna härra president Puusekile, teil on sõna. suur aitäh. suur aitäh, äh, härra esimees. ma tahaksin äh, alustada algusest ja öelda, et äh, me oleme juba ammu oodanud sellist Valgevene-teemalist sündmust, nagu me täna Euroopa Parlamendis peame ja mul on äh, hea meel näha, et Valgevene demokraatliku opositsiooni äh, sõltumatu meedia, kodanikuühiskonna esindajad on täna siin meie juures. ma kohtusin kõigi teiega juba täna hommikul ja äh, kallid sõbrad, me pidasime väga sisuka vestluse, meil oli väga sisukas arutelu, sellest siiski ei piisa meil on vaja äärmiselt äh, läbipaistvat olukorda, äh, olukorra kirjeldust äh, selle kohta, mis Valgevenes on juhtunud ja me peame ühiselt otsustama, mida Euroopa Liit saab tulevikus ette võtta. seega me peame küsima teie käest nõu. väga lühidalt ütleksingi ma, et meil on vaja teie nõuandeid selle kohta, kuidas sellele probleemile läheneda, kuidas seda lahendada. Valgevene rahvas on Euroopa vabas, vabade demokraatlike riikide peres alati teretulnud. me tervitame teid, kes te olete oma rahva esindajad. ja lubage mul kõigepealt öelda, et me oleme teiega solidaarsed. me oleme solidaarsed Valgevene inimestega, Valgevene rahvaga me kõik oleme jälginud täie tähelepanuga neid sündmusi, mis hiljuti toimusid. alates kahekümnendast detsembrist olen ma äh, härra Albertiniga äh, ühiselt neid sündmusi jälginud ning äh, ma tänan härra Albertinit tänase koosoleku korraldamise eest ja tänan ka proua Hautalat, härra Jevgenit ja härra mm, Protetšenitšit kellega olen teinud äh, pidevat äh, koostööd ja tänan ka volinik Füllerit, kellega olen neid sündmusi mitu korda arutanud. ja olen arutanud kogu problemaatikat, äh, mis Valgevene presidendivalimistega on, on esile tulnud ja mul on hea meel näha, et siin on ka OSCE esindaja. lubage mul öelda, et me võime ennast ähm, väljendada ametlikult nende arvamuste äh, läbi, mida me täna avaldame. Lukašenko valitsusel puudub demokraatlik legitiimsus, see on täiesti selge, ja kui me võtame selle oma lähtealuseks, siis äh, peame tõdema, et ähm, tarvis on Euroopa Liidu Minski suunaline poliitika uuesti läbi vaadata ja see läbivaatamine saab alguse kohe täna, mil me asume neid äh, probleeme analüüsima. nii et äh, me võime tänast koosolekut käsitleda ka kui ajurünnaku võimalust. tänane kohtumine on tähtis, see on äh, organiseeritud ka väga õigel ajal ja meie esimeseks prioriteediks on nõuda, et Valgevene võimud vabastaksid kõik, kes hetkel veel viibivad vanglas ning et nad loobuksid nendest väga rasketest süüdistustest, mis on esitatud kolmekümne ühele aktivistile. lisaks on väga oluline anda sobivat arstiabi sõltumatutele ehm, isikutele ja aktivistidele, keda meeleavalduste käigus peksti ja kes said seetõttu viga, seda arstiabi tuleb anda viivitamatult ma loodan, et me kõik saame osaleda väga produktiivses debatis ja ma panen teile südamele, et te kõik mõtleksite, kuidas edasi arendada Euroopa Liidu Valgevene teemalist või suunalist strateegiat. tänu sellele, et meie hulgas viibivad ka meie Valgevene sõbrad, on võimalik seda diskussiooni tõesti arendada ka süviti ja me loodame, et me saavutame oma diskussioonides ka konkreetseid äh, lahendusi, mis aitavad äh, tulevikus probleeme lahendada. aga see, kuidas me neid lahendame, on meile kõigile väga tähtis, suur aitäh! suur tänu, härra president! Teie sõnad on väga kasulikud selleks, et paika panna tänase kohtumise raamistikku ma tänan teid, tänan teid teie siin viibimise eest. tahan teile lühidalt veel anda ka paar, paar eelnevat informatsiooni. Valgevene tõlget kuulete te kanalilt seitseteist, see on tähtis võib-olla pressi esindajatele ja ka meie sõpradele Valgevenes, kui te tahate kuulata arutelusid valgevene keeles. ja nüüd jätkame oma, oma tööd järgnevalt meie aruteludel on esimene osa, kus me räägime valimisprotseduurist, olukorrast pärast valimisi. suursaadik Aarens annab meile selle kohta informatsiooni. pärast seda anname sõna mõlemale Sahharovi auhinna laureaadile, härra Aleksandrovile ja Milinkevitšile. Nad esindavad ka Valgevene Ajakirjanike Liitu ja räägivad meile siis, milline on olukord riigis ja kolmandaks äh, räägime rahvusvahelise üldsuse seisukohast, siis saab sõna volinik Füüle ja Leedu esindaja, välisministeeriumi ase, asevälisminister Linkevitš, äh, kes esindab siis ka OSCE-d tervitan kõiki kõnelejaid ja palun neil kõigil pidada kinni kõneajast, milleks on viis minutit, selleks, et äh, meil oleks võimalik esitada ka küsimusi ja neile siis vastata. siis on meil veel ette nähtud, et härra Nikolajevitš võtab sõna, aga seda siis teises osas, aga kõigepealt härra Arends. suur tänu, härra esimees. mina olin kahe tuhande kuuendal pikaajalisel vaatlusmissioonil ähm, Valgevenes samamoodi nagu kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal ja kõigil kolmel korral oli meie tulemus negatiivne ei saanud öelda, et valimised oleks olnud äh, õiglased. jah, me nägime alati küll paranemist, kuid mitte kunagi ei tegeletud tõsiselt suurte probleemidega, nagu näiteks poliitilise süsteemi legitiimsus, teiseks äh, äh, va-, eelhääletuse probleemid äh,, üheksa äh, kandidaati ütlesid, et vabandust, üheksa vaatajat ütlesid, et nad ei, leidsid, et valimised ei olnud õiglased. ja meile küll lubati, et äh, olukord paraneb, kuid ei parane. ja üks kandidaatidest äh, tegi väga toreda märkuse. ja äh, kui äh, käekõverdused ka ja, ja lõuatõmbamine ei õnnestu äh, harjutustel, äh, antakse sõjaväelasele ikka äh, indeks viis. ja öeldakse, et Lična suurepärane, tulemused on suurepärased. ja ma arvan, et niisugune näide näitab tegelikult, mis mis on toimunud, kas on midagi paremaks läinud või mitte. president on liiga kauaks ametisse jäänud. me oleme kõik negatiivsed punktid üles lugenud oma eh, ettekandes või, või aruandes, nii, nendest ma lähen praegu üle, aga räägiksin, et ehm, ma kohtusin härra McKay'ga oma öö, eh, eh, töö alguses ja me kohtusime ka juba esimesel päeval välisminister Martinoviga ning nemad ütlesid, et reformid peavad kulgema järk-järgult, midagi muud kiiremas korras parandada ei saa. ja samas paranes häälte lugemise protseduur, võimaldati ka eh, eelvalimistel osaleda ning eh, nüüd tahaksin rääkida teile poliitilise süsteemi jäikusest riiki samastatakse presidendiga, president samastab ennast rahvaga ja see oligi äh, äh, Valgevene rahvakongressi sõnum, mis toimus enne valimiste päeva ja meile näidati kogu aeg plakateid õnnelikest kodanikest. ja tõesti, kõik ei ole sugugi halb Valgevenes, ma olen kõnelnud äh, inimestega, kes äh, ütlesid, et nemad eelistaksid elada Minskis, mitte Moskvas. ja äh, tahaksin öelda, et presidendil endal ei ole parteid, parteisüsteem ei ole välja kujunenud, opositsioonitegelased on pikka aega oodanud oma organisatsioonide registreerimist ja loomulikult on isola-, opositsioonijõud isoleeritud ja mul on sageli jäänud ka mulje, et opositsiooni määratud, eh, määratud vaatlejaid peeti mingisugusteks välismaisteks eh, veidrikeks, keda tuli pidevalt kontrollida. nüüd kõige olulisem eh, oli see, et ka öö, oma riigi öö, vaatlejad oleks saanud jälgida tulemusi nüüd Sannikov sai ametlikult vähem kui kaks koma viis protsenti ja mikspärast siis peaks eh, sellisel inimesel olema eh, valimiskomisjonis suur esindatus, niimoodi põhjendati eh, siis seda ametnike valikut. ja nüüd tahaksin rääkida teile ka kampaaniast kriitiliselt, kui te lubate. minu arvates tehti kaks viga. üheksa opositsioonikandidaati ei olnud ühtsed oma kampaania ajal. Nende ülesanne oli enda poole võita neid hääletajad, kes praegust presidenti toetasid, aga see ei õnnestunud neil ja äh, lõpuks tahaksin rääkida ka Venemaa rollist valimistel pärast valimisi kritiseeri-, kritiseeris president äh, Lukašenko väga teravalt president äh, Medvedjevit ja äh, samas öeldi, et SRÜ valimisvaatlejad ei sekkunud valimistesse, Venemaa ei ole eriti populaarne Valgevenel, aga osa kandidaate siis siiski rääkisid vajadusest toetada, toetada suhteid Venemaaga. nüüd SRÜ valmisvaatlusmissiooni nähti vähemalt ühel korral sekkumas pressiteadete koostamisse ja OSCE eh, küsis, et kas SRÜ riigid ja, ja nende vaatlejad on omavahel ühtsed OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juhtis eh, Briti eh, parlamendi liige ja nende töö oli suurepärane, ma ootan nende aruannet, eh, sest neil oli väikseid probleeme eesist-, OSCE eesistujamaaga. suur tänu, suursaadik Arens ja nüüd tahan sõna anda härra Milinkevitšile, kes juhib vabaduse liikumist ja ta on kahe tuhande kuuenda aasta Saharovi auhinna eh, laureaat. presidendivalimistel osales ka härra Nikelejev ja tema esindaja esineb samuti Valgevene opositsiooni delegatsiooni arvamus on, et valimised olid võltsitud, nad ei olnud õiglased ega vabad ja me oleme kindlad, et äh, Lukašenko tegelikult ei saanud viitekümmet protsentigi häältest, meie arvates tuleks korraldada valimiste teine voor. probleema per la traduzione delle inter-, delle interferenze nella cabina degli interpreti e mi chiedono tehnilise probleemi tõttu väike paus. Quindi il corso degli eventi per qualche minuto. Eh, se mi sentono nella cabina degli interpreti. me üritame selle probleemi lahendada ja siis jätkame kohe koosolekuga. kohe, kui probleem on lahendatud, tõlkekabiinides saame jätkata. teeme paariminutilise pausi selleks, et lahendada tehniline probleem. что был перевод, вообще говоря, только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 Probably okay. Probably okay. probleem on vist lahendatud, ütleb härra Puusek. mulle teatati, et saame jätkata oma tööga, sellepärast palun võtke istet ja jätkame. härra Milinkevitš, teil on sõna, palun. palun vabandust tahaksin üle korrata selle, mida ma ütlesin. Valgevene demokraatlik opositsioon on kindlal arvamusel, et valimised olid ebaõiglased, võltsitud ja oleme kindlad, et Aleksander Lukašenkol ei õnnestunud viitekümmetki protsenti häältest saada ja seetõttu tuleb korraldada valimiste teine voor viis aastat tagasi, tagasi oli tähtis olemas praegusel režiimil oma äh, legitiimsust kindlustada ja režiimi suhted olid väga head Venemaale, kes toetas Lukašenkot peaaegu igas küsimuses, seekord oli olukord teistsugune, Lukašenko tahtis en- äh,, režiimi äh, imagot kindlustada lääne ees aga selleks oli, olid vajalikud reformid ning eh, suhted Venemaaga muutusid pingeliseks. mikspärast siis lõppude lõpuks juhtus nii, et eh, ametivõimud ründasid süütuid inimesi, kes tulid rahumeelsele meeleavaldusele välja, mikspärast eh, algatati äh, opositsiooni kolmekümne ühe liikme vastu kriminaalasi, sama puudutab ka ajakirjanikke ja aktiviste. tundub, et valitsusel ei olnud piisavat toetust ja protestimeeleolud on tõusnud riigis. seetõttu rakendati provokatiivseid meetmeid. provokatsioonid olid lihtsalt ettekäändeks ja ma olen täiesti kindel, et opositsioon tegelikult niisugust sündmuste kulgu ette ei näinud. mida siis tuleks nüüd teha? loomulikult peab nüüd järjekindlalt tegutsema ja kasutame ära kõiki poliitilisi, diplomaatilisi ja majanduslikke meetmeid, et survet avaldada režiimile ja kõige olulisem küsimus on see, et kõik poliitvangid tuleb tingimusteta vabastada. samuti tuleb tühistada kriminaalasjad, mis nende suhtes äh, algatati. me peame näiteks rääkima siin Nikolai Ahtuhovitšist Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peavad koos tegutsema ja eh, deklaratsioonid on küll tähtsad, kuid eh, konkreetsed sammud on veelgi olulisemad Euroopa institutsioonide poolt. usun, et sarnane surve ei tohiks meie riiki siiski isoleerida. välja arvatud need, kes režiimi teenistuses on, elab ju Valgevenest ka tavakodanikke ja me oleme kõik eurooplased, me soovime Euroopa peresse taha, tagasi pöörduda. oleme kindlal arvamusel, et tuleb välja töötada kahetasandiline poliitika, üks puudutab ametivõime ja nende suhtes tuleb rakendada survemeetmeid ja teine poliitika peab puudutama kodanikuühiskonda ja äh, seetõttu tuleb avada Euroopa uksed kodanikele. tuleb organiseerida eriprogramme eh, nende üliõpilaste jaoks, kes, kes ei, kes on üli, ülikoolidest Valgevenest välja heidetud nende poliitilise tegevuse pärast, sama puudutab ka võimaluste andmist õppejõududele. kõige tõhusam sanktsioon totalitaarse režiimi vastu oleks laiapõhjaline toetus kodanikuühiskonnale Valgevenes, massimeediale, seetõttu ootame praktilisi samme Euroopa Liidu poolt ja usume ka, et Euroopa Liit peaks Valgevene poliitika uuesti läbi vaatama, sest äh, tuleb välja töötada spetsiaalsed mehhanismid selleks, et edendada demokraatiat Valgevene ühiskonnas. tuleb edendada äh, ka äh, demokraatliku dialoogi Lukašenkaga. samas tahaksin öelda, et kolme aasta jooksul, mil dialoogi peeti, on palju saavutatud ja eh, valgevenelaste enamus on praegusel hetkel siiski optimistlikud, nad soovivad Euroopaga ühineda, muide varem see nii ei olnud ainult kümme protsenti valgevenelasi soovib Nõukogude korda tagasi, muide Ukrainas on selliseid kodanikke palju rohkem. niisugune poliitika, dialoogi pidamise poliitika on tähtis, see tutvustab demokraatlikke euroopalikke väärtusi Valgevene ühiskonnale ja see, selline poliitika on väga oluline ja tähtis on ka see, et Euroopa Liit, ka Euroopa Parlament räägiks ühel häälel. oluline on tagada see, et Euroopa Liidu liikmesriigid räägiksid samuti ühel häälel ja samamoodi ja et ei lubataks inimõiguste rikkumist. usun, et häid tulemusi on võimalik saavutada meie jõupingutuste koordineerimisel, arendades meie äh, kodanikuühiskonda ja toetudes Euroopa Liidule. Teie olete meie kõige olulisem partner. Lukašenko kasutab televisiooni, et öelda, et Euroopas ei oota meid keegi, et, et Euroopa on uute sõltumatute riikide vastu tavainimesed aga teavad, et nad on teretulnud, nad soovivad õnnelikku ja vaba elu ja seetõttu soovin, et ähm, Valgevene toetusprogramm muutuks reaalsuseks. loodan, et kolleegid toetavad mind ja suur tänu, et te sellise kuulamise korraldasite täna. see on meie jaoks tähtis ja on tähtis ka nende jaoks, kes ikka veel virelevad vanglates. tänan. suur tänu härra Milenkevitš. nüüd saab viieks minutiks sõna äh, proua Nikolajeva. Um, good afternoon uh,, my name is tere pärastlõuna, mina olen Eva Nikolajeva ja ma ei ole siin õiges kohas, sest siin peaks istuma minu isa Vladimir Nikolajevitš koos teiste suurepäraste julgete valgevenelastega, kes äh, võitsid valimised, kuid kes on praegu väga raskes olukorras ja neil ei olnud võimalik neid valimisi siis ka nii-öelda tegelikult võita. Nad peksti läbi, nad on vanglas ja suure tõenäosusega jäävad sinna aastateks. tahan teid tänada selle võimaluse eest siin sõna võtta ja anda sõna ka kõikide vangistute su sugulastele ja tuttavatele, kellest osa istub samuti vanglates. mul on vaja, et te saaksite aru, kui raskes olukorras me oleme, sest äh, julmalt läbi pekstud äh, vangid ei saa arstiabi. me ei tea, milline on nende seisukord. minu isal tervis halvenes kahekümne üheksandal detsembris vanglas ja pärast seda me pole kuulnud, mis temast saanud on, milline on tema olukord, kas ta saab arstiabi, me ei tea seda ja ka teised kandidaadid ning ka ajakirjanikud, aktivistid, inimõigustest võitlejad on väga suure surve all. ja teile on edastatud ka informatsioon, et äh, Sannika kolmeaastane poeg, äh, kes on praegu vanavanemate hoole all, et ta, ta võidakse panna lastekodusse nii et olukord on väga raske, tegemist on tegelikult äh, ametnike poolse terroriga. väga suure arve all on ka ajakirjanikud ja inimõiguste eest võitlejad. iga päev kuuleme uutest vahistamistest, kontorite ja kodude läbiotsimistest ning äh, läb-, ülekuulamistest, äh, KGB kuulab nad ülekuulamistele ja tihti ülekuulamistel neid pekstakse. või nende vastu kasutatakse füüsilist vägivalda, nii et olukord jätkub selline väga raske olukord, mis muutub isegi hullemaks ja me kardame kõikide vangistatute elude pärast. tahaksin veel öelda, et olen täiesti nõus härra Milinkevitšiga, kodanikuühiskonna toetamise osas, demokraatliku liikumise toetamise osas, kuid sel ei aita meil vabastada praegu vangistatuid, kes on vaja vabastada. meil on vaja karmikäelisi selgeid samme. ja tegelikult peate te aru saama, et teil on minu äh, isa vangikongi ukse võti. Teil on nende vanglate võti ja me tõesti sõltume ainult rahvusvahelisest äh, abist, toetusest ja solidaarsusest, äh, eriti just äh, süümevangide osas. tahaksin teile lihtsalt selgeks teha, mille vahel teil on valida. Te võite vastu võtta äh, resolutsiooni, milles te nõuate tõhusat poliitikat või te teete ka siis tõesti käegakatsutavaid samme? inimõigused ja inimelu väärikus peab olema kõrgemal kui majanduslikud huvid, niimoodi on võimalik Valgevene inimesi päästa. või te teete teistsuguse resolutsiooni ja te ütlete, et teid see tegelikult ei huvita. vägivalla tase, inimsusevastaste tegude tase ametkondade poolt on võrreldamatu sellega, mis toimus varasemal ajal, näiteks viis aastat tagasi. nii et meil on vaja täiesti teistsuguseid samme ja teistsuguseid reaktsioone. meil on vaja olukorrale vastavaid reaktsioone. suur tänu, et te mu ära kuulasite ja luuletaja tütrena tahan öelda, et mina usun sümbolite mõjudesse, sümboolsetesse tegudesse ja ma kannan siin ka salli, kus on meie rahvusvärvid. Äh, ma annan selle teile selleks, et teil oleks võimalik näidata solidaarsust meiega sellistel rasketel hetkedel. suur tänu, proua Nikolajeva. nüüd tahaks anda sõna härra Aleksandrovile kes on Valgevene ajakirjanike organisatsiooni asepresident. Euroopa Parlament on pööranud jätkuvat tähelepanu sellele, mis Valgevenes toimub ja seetõttu tahaksin ka mina kõigepealt tänada suursaadikut eh, selle töö eest, mida ta on teinud Valgevenes, see töö on olnud suurepärane aga lisaks sellele tahaksin ma teha ka ühe märkuse nende valimiste kohta, mis meil toimusid presidendivalimiste kampaania ajal tõstatus ka meediavabaduse küsimus ja see küsimus muutus kõige tähtsamaks küsimuseks üldse. massimeedia on platvorm, kus avalikkus, kus üldsus arutab kõike, mis üldsusele huvi pakub. juhul, kui meediavabadus puudub, juhul, kui surutakse alla sõnavabadust või seda piiratakse, juhul kui üldsus ei saa eh, pidada avatud debatti, ei ole võimalik eh, tegelikult rääkida õiglatest, õiglastest ja ausatest valimistest, isegi kui võimud tõesti on eh, valimismenetluse muutnud läbipaistvamaks. ma esindan siin just nimelt sõltumatut meediat ja ütlen seetõttu, et juba enne presidendivalimisi ehk siis äh, liberaliseerumise ajal, kuigi mina liberaalse paneksin küll jutumärkidesse, äh, juba sellel ajal jäid äh, lahendamata tähtsad küsimused meediavabaduse vallas. erinevaid väljaandeid suruti maha, piirati sõnavabadust ja diskrimineerimine oli ka majanduslikku laadi. see, et inimesed ei pääse ligi kogu olemasolevale infole, on väga suur probleem ja see on ka võtmetähtsusega probleem Valgevene meediaalane õigusloome ei vasta rahvusvahelistele standarditele. Valgevene võimud on näidanud üles soovi hakata reguleerima ka internetti üheksateistkümnendal detsembril sai selgeks, et neil on tõsi taga, sest kõige tähtsamad sõltumatud veebilehed ja ka osa sotsiaalvõrgustikest lihtsalt blokeeriti, ligipääs neile blokeeriti. seega ei olnud inimestel võimalik saada ausat ja avatud informatsiooni selle kohta, mis riigis parasjagu toimub nüüd äh, on meile osaks langenud äh, väga tõsised repressioonid ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et äh, propagandamasin jahvatab ikka edasi. riigi repressiivne töö ei lõppenud ju üheksateistkümnendal ja kahekümnendal detsembril, kui väga paljud inimesed vahi alla võeti ning sajad inimesed said ka halduskaristuse. läbiotsimised sõltumatute ajakirjanike, kodanikuühiskonna esindajate, teiste aktivistide ülekuulamine jätkub eh, päevast päeva. ma kuulun eh, Valgevene Ajakirjanike Liitu, eh, vabandust, Valgevene Ajakirjanike Liidu esindaja peaks samuti tänasel koosolekul sõna võtma ja rääkima ka sellest, kuidas KGB ülekuulamisi korraldab. kahjuks on sõltumatu meedia ja kodanikuühiskonna organisatsioonid seisukohal, et ilmselt olukord muutub veelgi hullemaks. sõltumatut meediat ja kodanikuühiskonda püütakse hävitada, need katsed kindlasti jätkuvad. ma kõnelen täna siin teiega mitte ainult Valgevene Ajakirjanike Liidu nimel, vaid mul on au esitada teile ka seisukoht ja ühisavaldus, mille on välja töötanud Valgevene kodanikuühiskonnad äh, ühiselt. Nad äh, ütlevad, et äh, kodanikuühiskond peab ennast liitma nii-öelda ühtse plot-, platvormi käigus ja looma seose idapartnerlusega. ja kuna ma siin täna olen, siis ma soovin kasutada võimalust ette lugeda sellest ühisavaldusest teatud punktid sest need punktid on kõige tähtsamaks äh, osaks äh, sõnumist, mida me soovime saata Euroopa institutsioonidele, sealhulgas Euroopa Parlamendile ja Euroopa Komisjonile. ma nõustun härra Milokevitšiga, et Euroopa Liit peaks kõnelema ühe häälega. et Euroopa Liidul peaks olema üks ühtne seisukoht äh, Valgevenes toimuva osas. kodanikuühiskonna organisatsioonid Valgevenes kutsuvad Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi üles kutsuvad üles ka rahvusvahelisi institutsioone ning Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu ministrite nõukogu, et nad kutsuvad kõiki neid üles tegema kõikvõimalikke diplomaatilisi jõupingutusi vangide vabastamiseks. kinnipeetute vabastamine on võtmetähtsusega element selles protsessis ja ma usun, et me kõik oleme ühel meelel selles suhtes, et äh, nende kinnipeetud isikute vabastamine on äh, ka eesmärk, mis tuleb täita esimesena. Valgevene osalus idapartnerluse algatuses äh, tuleks peatada, samuti tuleks peatada valitsustevahelise tehn-, tehnilise, majandusliku, energiaalase ja muu piiriülese koostöö tegemine. see tuleks peatada seni, kuni kõik kinnipeetud isikud on vabastatud ning kriminaalsüüdistustest nende isikute suhtes on loobutud me kutsume üles ka sellele, et loodaks rahvusvaheline komisjon, mis sõltumatult analüüsiks üheksateistkümnendal ja kahekümnendal detsembril kaks tuhat kümme osad, aset leidnud sündmusi. me kutsume teid üles, me taotleme ka seda, et te võtaksite ühendust Valgevene asjakohaste ministeeriumitega ja et seeläbi tehtaks lõpp sellele, et äh, üliõpilasi visatakse välja ülikoolidest äh, või inimesi äh, lastakse lahti töökohtadel tänu selle eest, et nad osalesid rahumeelselt, rahumeelsetel meeleavaldustel. me kutsume teid ka üles alal hoidma regulaarset kontakti Valgevene kodanikuühendustega ning tühistama viisatasu nendel valgvenelastel, kes soovivad äh, tulla Euroopa Liidu mm, liikmesriikidesse. kokkuvõttes on meie sõnum äh, selline, et me ei soovi, et Valgevene jääks isolatsiooni. ja et me soovime rangete meetmete rakendamist nende suhtes, keda võib pidada vastutavaks toime pandud kuritegude eest. me leiame, et väga rangelt tuleks suhtuda Valgevene võimudesse kuid kindlasti mitte Valgevene kodanikesse ja mitte kodanikuühiskonda. suur aitäh! suur aitäh teile, härra Aleksandr. nüüd saab sõna Leedu asevälisminister härra Ignatjevitš ja teil on sõna. suur aitäh! lubage mul kõigepealt äh, tänada Välisasjade Komisjoni ja ka härra president Jerzy Buzekit selle eest, et on kokku kutsutud see erakorraline koosolek, mis on ka täiesti õigeaegne, võttes arvesse Valgevenes toimunut. ja võttes siis eriti arvesse seda, mis toimus üheksateistkümnendal detsembril ja mis tekitas ka vahetu reaktsiooni Leedus kus parlament kohe kokku tuli, et seda küsimust arutada ja andis välja ka asjakohase teatise. esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist sai Leedust OSCE eesistuja ning minu, meie riigi välisminister viibib täna just nimelt äh, Viinis selleks, et äh, OSCE eesistumist äh, sisse juhatada, kuid nendel kohtumistel arutatakse ka Valgevene olukorda see tähendab seda, et paralleelselt viibib tema seal ja mina siin ja see on kindlasti väga kasulik. Te juba teate, kuidas äh, olen, on äh, OSCE äh, hinnanud Valgevene valimiste tulemusi, nii et ma ei hakka seda üle kordama, aga ma tahaksin kõigepealt öelda seda, et valimistele järgnenud kodanikuühiskonna rusumine, et see vägivald, mida üles näidati on kaasa toonud selle, et äh, OSCE ametimandaati äh, äh, Minskis ei pikendata. see lõppes kolmekümne esimesel detsembril, seda ei pikendata ning see on üks signaal sellest, et me mõistame hukka inimõiguste ja demokraatia alaste põhimõtete rikkumise Valgevenes. lubage mul palun nüüd rääkida ka sellest, millised on viimased arengud Valgevenes ja Valgevene ja OSCE vahel meie välisminister helistas Valgevene välisministrile Martinovile kolmekümne esimesel detsembril ning proovis, proovis jõuda kokkuleppele Minski OSCE ameti sulgemise suhtes, kuid mitte midagi sellist ei juhtunud. nii et mandaati ei pikendatud me arutasime seda asja veel kord ka eelmisel nädalal, aga meile öeldi, et otsus ei kuulu äh, mingisugusele edasikaebamisele. sellest äh, hoolimata kasutab äh, Leedu oma eesistumise ajal olemasolevaid võimalusi ja olemasolevat ajapikendust, mis siis nii-öelda tehnilises plaanis kestab kuni kolmekümne esimese märtsini. ta kasutab võimalust ikkagi pidada läbirääkimisi OSCE äh, nimel OSCE ja Valgevene vahel ja pakkuda välja võimalikke lahendusi sellele olukorrale selles olukorras ja selles kontekstis, kus Leedu on OSCE äh, eesistuja ja peab arutama probleeme oma enese naabriga, äh, selles olukorras kutsub Leedu üles rahvusvahelist üldsust Euroopa Liitu äh, koheselt tegutsema saatma vaatlejaid Minski, et ähm, hinnata ja kaardistada seda, millist survet valitsus praegu kodanikuühiskonnale avaldab, kas endiselt äh, võetakse ja peetakse kinni inimesi, kas endiselt on ilmne, et rikutakse inimõigusi Leedu OSCE eesistujana tervitab kõiki samme, mida OSCE ametid ette võtavad, et Valgevene olukorda lahendada. mõned sellised sammud on juba ka astutud, OSCE peasekretär ja eh, parlamentaarse assamblee eh, juht on eh, arutanud Valgevenes äh, toimuvat, on arutanud ka äh, meediavabaduse küsimust, on rääkinud asjaomase ministriga ning öelnud, et kõik kinnipeetud ajakirjanikud tuleb koheselt vabastada. OSCE on avaldanud äh, valmisolekut ka selleks, et jälgida mandaadiga seonduvate küsimuste edasist arutamist ja omalt poolt kaasa aidata lahenduse leidmisele. me kutsume Valgevenet üles ka aktiivselt ja konstruktiivselt pidama läbirääkimisi Leedu kui eesistujaga selleks, et Valgevene suudaks eh, ja nõustuks edaspidigi täitma oma rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi. OSCE kohalolek eh, Valgevenes on eh, iseenesest Valgevenele vajalik ja ka äärmiselt kasulik ja seetõttu me ootame, et Valgevene näiteks üles vähemalt mõistlikku valmidust OSCE abi vastu võtta ning jätkuvalt rakendada neid ettepanekuid, mis talle juba on tehtud. härra esimees ma loodan, et ka teie Välisasjade Komisjon Euroopa Parlamendis paneb Valgevenele südamele uuesti läbi vaadata OSCE ametimandaadi pikendamise küsimus. OSCE, OSCE e kohalolek Valgevenes on vajalik, see on veelgi nähtavam, veelgi selgem äh, täna. ning äh, me nõuame, et inimesed, keda poliitiliste põhjustega on kinni peetud ja vanglasse pandud, vabastataks ning lõpuks me arvame, et Valgevenes toimuv peab olema äh, läbipaistvam. kõik äh, finantsinstrumendid tuleb ümber suunata selliselt, et neid saaks kasutada kodanikuühiskond ja need inimesed, kes abi kõige rohkem äh, vajavad. Leedu toetab Poola algatust korraldada veebruaris konverents, see on üks Euroopa Liidu algatus, kus, kus ilmselt arutatakse ka ülikoolide küsimust seda, et üliõpilasi on nüüd hakatud ülikoolidest välja heitma, sellepärast et nad avaldavad poliitilises plaanis meelt. Euroopa Parlament on varemgi näidanud üles oma suhtumist sellistesse küsimustesse. ning Valgevene loodab ning meie loodame, et Euroopa Parlament näitab üles äh, head tahet Valgevene suhtes ka viisavabadusega, äh, viisakohustuse kaotamisega ning äh, Leedu president on juba ühendust võtnud Euroopa Komisjoniga ja Euroopa Nõukoguga, et rääkida sellest, kuidas Valgevene äh, tavakodanik eh, saaks eh, paremini liikuda nendesse riikidesse, kus austatakse inimõigusi ja demokraatiat, et eh, valgevenelane saaks tunda, et ta on tõesti Euroopa elanik. et ka tema kuulub Euroopasse ja et teda aidatakse. me loodame teie toetusele, aitäh! suur tänu, härra asevälisminister ja nüüd annan sõna volinik Füülele, palun härra esimees, härra president, kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada teid ja kolleege kõigi nende jõupingutuste eest, mis te olete teinud. tänan teid, et te niisuguse kuulamise korraldasite nii kiirelt. siin on mitmeid sõnavõtjaid nii Valgevenest kui väljaspoolt. Valgevene on meie partner, meie naaber ja meie peame juhinduma oma tegevuses vajadusest ka Valgevene huvidega arvestada. arvamuste vahetus keerulise olukorra üle on just see, mida praegu on vaja ja loodame, et see aitab meil otsustada, kuidas edasi minna. meil ei ole piisavalt aega, sest sündmused arenevad väga kiirelt, teemat ja eh, me peame arutama ka oma reaktsioone kõigi liikmesriikidega, samas olen rahul sellega, et ma saan oma seisukohti teiega jagada, eh, rääkida, kuidas me hindame olukorda ja millised võiksid meie esmased sammud olla. kõigepealt tahaksin öelda, et meie kohus on proportsionaalselt et meetmeid võtta ja teha seda kiirelt, samas isoleerimata Valgevene kodanikke. tahaksin rõhutada seetõttu, et meil on vaja tasakaalustatud lähenemist, me peame ulatama käe avatud ühiskonnale ja kodanikele, sihipärastama oma meetmeid samal ajal Valgevene ametivõimude suhtes kaaludes ka sanktsioone. kõige tähtsam ei ole mitte meie reaktsioon, vaid see, et me peame silmas oma eesmärki arendada Valgevene kodanikuühiskonda, selle sotsiaalset struktuuri ning muuta Valgevene kodanike elu paremaks. see tähendab seda, et me peame hoidma avatud kõik need kanalid, mis annavad otseabi äh, kodanikeühiskonnale, meediale, üliõpilastele ning peame suurendama ka kodanike liikuvust, arvestades siis nende Valgevene kodanikega, kes soovivad Euroopa Liitu reisida. härra esimees, arvan, et me hindame kõik ühtmoodi praegust olukorda. meid šokeeris sügavalt üheksateistkümnendast detsembri valimistele järgnev ning äh, jagan OSCE arvamust, et Valgevenel on veel väga palju ära teha selleks, et OSCE kohustustele vastata. selge on ka see, et va-, äh, et äh, valimisprotsessi määris ametivõimude tegevus opositsiooni suhtes sadu inimesi on viimastel nädalatel kinni peetud, enamus on küll vabaks lastud, kuid kohutav on see, et isegi presidendikandidaatidele on esitatud süüdistus, mis, eh, mille tagajärjeks võib olla viieteistaastane vanglakaristus. nagu te teate, komisjoni asepresident Catherine Ashton mõistis hukka hukka repressiivmeetmed ja kutsus üles kõiki poliitvange viivitamatult vabastama. ta kordas selle ka üle ühisavaldusest koos USA välisministri Hillary Clintoniga. rahumeelsete aktivistide, kaasa arvatud presidendikandidaatide julgeolek ja heaolu on meie kõige tähtsam prioriteet. kolleegid, oleme nüüd visandanud selgelt oma seisukohad, aga järgmiseks sammuks peab olema otsus, kuidas edasi tegutseda Valgevene suhtes. nagu ma juba varem ütlesin, peame me leidma õige tasakaalu nende signaalide vahel, mis me saadame ametivõimudele, mis puudutab meie hukkamõistu ja selle vahel, kuidas me reageerime Valgevene kodanike olukorrale meie sammud peaksid aitama muuta olukorda nii, et dialoogi ei, ei peatataks, nii et Valgevene ühiskonda ei isoleeritaks esmased meetmed ja järgmised meetmed, mida me peame võtma eeldavad seda, et me töötame kahes etapis. härra esimees, kõigepealt räägiksin meie reaktsioonide esimesest faasist, seega kõige tähtsamatest meetmetest. viia sisse president Lukašenkole reisikeeld äh, ja laiendada seda ka teistele ähm, ametnikele on üks võimalus, äh, teine võimalus on arutada seda nõukogus kolmekümne esimesel jaanuaril, aga samas peame väga põhjalikult kaaluma, kuidas kõige paremini sanktsioone kasutada, nii et me saaksime ka nende mõju hinnata hiljem. meie eesmärk on loomulikult saavutada poliitvangide vabastamine ja tagada kõikide kinnipeetute julgeolek. meie sõnum Minski jaoks on selge Valgevene peab viivitamatult kinnipeetud vabastama ning lõpetama demokraatlike jõudude tagakiusamise, samas püüame me sanktsioone vä-, vältida, aga me mõõdame Valgevene võimude samme mitte kuudega, vaid päevade ja tundidega. Catherine Ashton toonitas, et praegune olukord on väga kriitiline, kui ta kohtus Valgevene välisministriga. ja nüüd räägiksin positiivsetest meetmetest, mis keskenduvad eelkõige kodanikuühiskonnale. Euroopa Liidu välisteenistus koostöös Euroopa Komisjoniga on ette valmistanud äh, kiireloomulised sammud, mis keskenduvad eelkõige meediale, kodanikuühiskonnale, üliõpilastele. Euroopa Parlamendil on loomulikult samuti võimalus anda näiteks stipendiume Valgevene ülikoolidest välja visatud üliõpilastele. loodan, et me saame siinkohal oma jõupingutused ühendada ja tahaksin rõhutada ka seda, et me oleme liikmesriike õhutanud sarnaseid samme astuma, läbi vaatama oma poliitika ja loodan, et doonorite ko-, koordineeriv kohtumine teisel veebruaril saab tuge liikmesriikidelt. me oleme kaalunud ka tagasivõtmislepinguga paralleelset viisarežiimi lihtsustamist Valgevene kodanikele, aga me peame tagama, et see ei ole, see ei oleks mingisugune eh, kingitus Valgevene eh, ametivõimudele. Minsk ja liikmesriikide konsulaadid peavad lihtsustama eh, viisade andmist, seda protsessi tuleks toetada ja nüüd Äh, tahaksin rääkida ka meie sammude teisest faasist ja jagada teiega oma mõtmeid. rääkides ühisest äh, vahekavast, usun, et äh, me peaksime keskenduma eelkõige vahetule tulevikule, kõige lähemale tulevikule, aga loomulikult tuleb konsulteerida kodanikuühiskonna esindajatega ning kui vaja, siis läbi vaadata oma äh, ühise vaheplaani. rohkem kui kunagi varem on tähtis see, et Valgevene kodanikel oleks selge arusaam Euroopa Liidust. rääkides nüüd ENPI abist, naabruspoliitika abist Valgevenele, siis mina arvan, et seda ei tohiks blokeerida. me jätkame Valgevene kodanike vajaduste toetamist, nende rahuldamist ja eelkõige keskendume kodanikuühiskonna vajadustele ja lõpuks, härra esimees ja kolleegid, usun südamest, et Valgevene peaks jätkama idapartnerluse raames suhtlemist meiega, tema osalus on siiani olnud piiratud ja mingit olulist finantsabi pole Valgevenele antud selle poliitika raames, sest äh, kõige tähtsam finantsabi saabub ikkagi läbi kahepoolsete suhete Valgevenele, samas tuleks soodustada regionaalseid kontakte, nii kontakte ka teiste võtmepartneritega. härra esimees ma rääkisin teile erinevatest meetmetest, mille tasakaalustamine on väga keeruline. loodan, et parlamendisaadikud ja teised toetavad meie samme ja ootan suure huviga, millised on teie arvamused meie kavade kohta, tänan. suur tänu, volinik Füüle ja nüüd tahaksin sõna anda kolmele esimehele, esinaisele, kes istuvad siin poodiumil kõigepealt proua Haudala, kes on inimõiguste allkomisjoni esinaine ja võib-olla saaksite kahest minutist kinni pidada. jah, suur tänu, mina tahaksin kiita kodanikuühiskonna püüdlusi, mida on tehtud selleks, et Äh, anda informatsiooni, saamaks aru sellest, mis on toimunud üheksateistkümnendast detsembrist. ja ma arvan, et äh, nii nagu paljud äh, Valgevenest ja komisjoni esindaja rõhutasid, on väga tähtis see, et meie suhted kodanikuühiskonna organisatsioonide demokraatliku opositsiooniga oleks võimalikult tihedad. ja me ei tohiks ära unustada ka seda, et on väga tähtis äh, täpselt teada saada, mis juhtus ähm, süüd-, süüdistuste puhul täpselt, mis toimus pärast üheksateistkümnendast detsembrist, sellepärast et äh, need on ju ka süüdistuste aluseks paljudele rahumeelsetele demonstrantidele. ja meie ühisavalduses peaks olema ka see, mida ütles Leedu asevälisminister, me peame paluma Valgevene ametkonda, eh, et nad vaataksid üle oma otsuse OSCE vaatlus, vaatlejad välja saata, sest ma olen täiesti veendunud, et OSCE saab teha väga palju ära olukorra jälgimiseks, kodanikuühiskonna kaitsmiseks ja siis saab otse loomulikult ka Euroopa Liit ja Euroopa Parlament saata oma vaatlejad suur tänu, proua Haudala ja nüüd tahaksin anda sõna härra Protasevitšile, kes juhatab Valgevene delegatsiooni ja kui võimalik, pidage kinni kahest minutist. Thank you very much, chairman and uh, suur tänu, härra esimees. lubage mul kõigepealt tulla tagasi selle juurde, mida ütles suursaadik Aarents oma sõnavõtus, nimelt et viimased valimised Valgevenes äh, ei olnud mitte esimesed, kus äh, õiglastest, äh, õiglases, kus hääl ei loetud õigesti ja et valimised ei olnud demokraatlikud. sellepärast äh, see delegatsioon, mida on mul au juhtida, on ka ainus Euroopa Parlamendi delegatsioonidest, millel ei ole parlamentidevahelist äh, dimensiooni, meil ei ole parlamentidevahelisi suhteid ja seda just selle autokraatliku süsteemi pärast Valgevenes. ja me oleme keskendunud just koostööle kodanikuühiskonna e-, esindajatega ja demokraatliku opositsiooniga aga me ei ole selle uue poliitika vastu, mille on ette pannud Euroopa Komisjon ja ka nõukogu, nimelt et meil on vaja uut dialoogi Valgevenega selleks, et midagi selles riigis ära muuta, nii majanduslikus mõttes kui ka demokraatlikus mõttes. mõeldes sündmustele üheksateistkümnendal detsembril ja pärast seda, usun mina ja ma arvan, et ka delegatsiooni liikmed samuti jagavad äh, minu arvamust, et me ei saa jätkata nagu siiamaani või nagu tavaliselt Valgevenega. ja mida meil on vaja ja mul oli väga hea kuulata siin volinik Füüle sõnu, on nimelt see, et me peame nõudma kõikide poliitiliste vangide vabastamist ja teiseks meil tuleb välja töötada tõelised, korralikud, tõhusad meetmed, aitamaks demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda ning vabaühenduste esindajaid, sõltumatuid ajakirjanikke, sellepärast et see on ainus võimalus muuta riiki demokraatlikumaks. demokraatia ja vabadus on väärtused mille, mida igatsevad Valgevene kodanikud. Valgevene on üks meie lähimaid naabreid ja me ei tohiks Valgevene kodanikke ära unustada, kui me selle riigi jaoks uut poliitikat välja töötame. suur tänu, härra Protasevitš ja nüüd saab sõna härra Vigenin, kes juhatab puudutab äh, Euronesti parlamentaarset assambleed, ka teile panen kaks minutit. suur aitäh, äh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid ja külalised. see partnerlus sai alguse selleks, et äh, Euroopa Liidul oleksid tihedamad suhted kuue idanaabriga ning idapartnerluse ajaloo jooksul on viis idapoolset riiki oma tõusude ja mõõnadega suutnud ka kasutada neid uusi meetodeid, mida idapartnerlus pakub ja teinud tööd partnerluse kesksete teemadega. üks neist ongi demokraatia ja inimõiguste austamise ning õigusriigi põhimõtte parem väljaarendamine. kahjuks ei suutnud aga kuues riik üles näidata piisavat pühendumust nende äh, märgitud eesmärkide suhtes. ja seetõttu ei ole meil olnud tegelikult võimalik alustada Valgevenega ka tõelist äh, parlamentaarset dialoogi, olgu siis kahepoolset või mitmepoolset. me loodame, et äh, valimised sel aastal on siiski uueks võimaluseks, uueks alguseks ja et nad toovad endaga kaasa ka piisavalt parandusi see valimiskampaania, mis Valgevenes hiljuti toimus, andis siiski lootust, et Valgevenes äh, sammub õiges suunas, kuigi me mõistame hästi, et äh, mõned parandused olid pigem kosmeetilist laadi. siiski äh, oli näha, et mingisugune liikumine, mingisugune areng toimub. kahjuks hävisid need lootused üheksateistkümnendal ja kahekümnendal detsembril, mil ühtlasi tekkisid kahtlused, kas meie Valgevene suunaline poliitika on üldse olnud tõhus me peame endalt küsima, mida teha ja mida muuta. ma usun, et me ei tohiks teha ennatlikke järeldusi või ennatlikke otsuseid, sest sellised otsused ei ole alati äh, väga kvaliteetsed. me peame vältima Valgevene rahva karistamist äh, presidendi ja Valgevene võimude tegevuse tõttu ja just see asjaolu sunnib meid ettevaatusele. meil on vaja sanktsioone, mis peavad olema selgelt äh, sihtmärgistatud ja on vaja anda ka sihtmärgipärast toetust just Valgevene elanikkonnale ja kodanikuühiskonnale, kes on teinud tööd demokraatlikuma riigi saavutamise suhtes. kuidas äh, täpselt äh, me seda teha saame, seda me räägime järgmisel nädalal Strasbourgis, kus toimub debatt ja võetakse vastu resolutsioon ja kus loodetavasti koorub äh, ka häid soovitusi ning loodetavasti tuleb selliseid soovitusi ka nõukogult me ei tohiks Valgevenes toimunusse suhtuda äh, küll hüsteeriliselt, kuid peame siiski ära kasutama kõik olemasolevad meetodid ja nõudma kõige tähtsamaid punkte. Nendeks on üheksateistkümnendal ja kahekümnendal detsembril vahistatud inimeste vabastamine ning süüdistustest loobumine nende vastu, kes osalesid meeleavaldustel. samuti oleks vaja sõltumatut rahvusvahelist komisjoni, kes äh, uuriks välja kõik üksikasjad, mis puudutavad äh, meeleavalduste verist mahasurumist, see tegelikult on ju ka presidendi huvides. ja lõpuks kutsun ma kõiki asjaomaseid institutsioone üles nõudma ja töötama ühise eesmärgi nimel ja see ühine eesmärk on demokraatlik Valgevene, ilma ühtsuseta ei saa ka eesmärke saavutada, aitäh! suur aitäh ka teile! nüüd algab siis tõeline debatt kõigepealt me kuulame ära kõik eh, koordinaatorid ning eh, ma palun, et ka nemad peaksid kinni kaheminutilisest kõneajast, eh, sest muidu kõik sõna lihtsalt ei saa. ja peale selle on vaja tagada, et president ja teised kõnelejad saaksid ka vastata neile küsimustele, mis nüüd tulevad. palun teil nendest soovitustest kinni pidada ja kinni pidada ka ad hoc delegatsiooni eh, instruktsioonidest ja Euroopa Liidu üldistest juhistest, mis puudutab sellist koostööd. härra Prokk, kaks minutit. härra esimees. meie Rahvapartei fraktsioonis tahaksime kõigepealt eh, tänada Valgevene esindajaid ja kõiki teisi esindajaid, neid, kes on siin komisjonist äh, ja Leedu äh, asevälisministrit, ma tänan neid kõiki antud info eest. tahaksin tsiteerida Valgevene suursaadikut Berliinis, kes ütles, et kui Euroopa Parlament kavatseb vastu võtta kriitilise resolutsiooni Valgevene osas, siis Valgevenele ei jää mitte midagi muud üle, kui veelgi tihedamat koostööd Venemaaga teha. ma arvan, et tegemist on ähvardustega, millega me ei tohi leppida. inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete üle ei ole võimalik läbi rääkida ja sellepärast peaksime me nüüd mõtlema, kuidas me kriitiliselt ennast väljendame ennast rünnata ei lase, aga samal ajal ka välja töötame vajalikud vahendid. kas me tahame ajutise delegatsiooni saata Valgevenesse? ma kardan, et see sõltub väga palju meie Valgevene sõpradest, kui nemad leiavad, et seda tuleks teha, siis ma olen selle poolt. ma arvan, et see peab olema teie, meie Valgevene sõprade otsus teie annate meile nõu, ma arvan, et meie ei oska siin õiget otsust vastu võtta. teine küsimus, mis puudutab meetmeid, mul oli väga hea meel selle üle, mida ütles volinik Füüle. ta ütles, et äh, otsused, mis tuleb vastu võtta, ei puuduta mitte äh, kuid, vaid tihti äh, on mängus siin päevad, et mitte isegi öelda tunnid ja seepärast oleks väga hea, kui me saaksime volinikuga kooskõlastada täpselt äh, ähm, meie sammud, sellepärast et ähm, järgmisel nädalal täiskogu ajal on siis meil võimalik võib-olla veel seda resolutsiooni viimistleda ja siis olla ka pidevalt volinikuga ühenduses. siis naabruspoliitika. naabruspoliitika raames tuleb meil vahendeid välja töötada nii, et äh, me vähem toetaksime valitsuse meetmeid ja rohkem toetaksime opositsiooni. ja sellepärast äh, peaks äh, komisjon üle vaatama selle esialgse plaani, mille me toona vastu võtsime parlamendis, kui me rääkisime inimõiguste äh, meetmetest ja nimelt toona me rääkisime just sellest, et äh, meil on võimalik toetada riike ilma, et oleks kaasatud riikide valitsused. ma arvan, et see on plaan, mille juurde me peaksime tagasi pöörduma. ja kui kõik need sammud äh, mingit edu endaga kaasa ei too, siis me peaksime võib-olla peatama idapartnerluse liikmelisuse Valgevene puhul me ei tohiks seda idapartnerluse programmist välja visata, aga me peaksime selle liikmelisuse peatama, sellepärast et tegemist on riigiga, mis ei soovi meiega koostööd teha ja ma arvan, et mingid tagajärjed toimuval peaksid siiski olema. peale selle tuleb meil meedia kaudu siiski hoolitseda selle eest, et äh, ka Valgeveneni jõuavad teated meie toetusest ja peale selle peale tuleb tagada ka OSCE ameti püsimajäämine, sest need on meie nõudmised äh, Mm, ja ma arvan, et nendest me ei tohiks taganeda, suur tänu. suur tänu, härra Brock. härra Severin saab järgmisena sõna, tema esindab Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni. suur tänu, härra esimees, lubage mul kõigepealt tervitada meie külalisi Valgevenest ja ma tahan avaldada meie solidaarsust nendega minu jaoks tundub olema, tundub tegemist olevat déjà vu olukorraga, mitte midagi uut siin ei ole. me ei, eh, oleme nõus selles osas, mis toimus, et me peame rääkima ühel häälel, me saame aru, et tegemist on väga kiire olukorraga, kus me peame nõudma poliitiliste vangide vabastamist, on täiesti selge, et praegusel hetkel me ei saa kasutada tavameetmeid, see on võimatu me oleme nõus ka selles osas, et isolatsioon ei ole lahendusvõimaluseks. seepärast ma usun, et äh, kuna me oleme kõige selles, kõiges selles ühel nõul, siis tuleb meil olla nõus ka sellega, et meil on vaja olla ka liitlasteks äh, ja me peame jääma Valgevene jaoks äh, partneriteks meil on vaja siin ka läbirääkimisi pidada teiste partneritega nagu Ukraina ja Venemaa. ja mida võib veel öelda, peaaegu kõik on juba ära öeldud, ma usun, et me peame oma jõu, kogu oma jõu kokku võtma, tegemaks kõik, mida on võimalik teha. me peame olema ka piisavalt julged tunnistama, mida meil ei olnud võimalik teha ja me pe peaksime tegema vahet ka sellel, mida on võimalik teha ja mida mitte. suur tänu, härra Severin. suur tänu teie sõnavõtu eest, suur tänu, et pidasite kinni ka kõneajast. oleme selle eest väga tänulikud, proua Ujuland. Uh, lubage mul uh, ALDE nimel väljendada meie kõige siiramaid soove teile ja Valgevene inimestele sellel praegusel väga raskel ajajärgul. me peame siin üheskoos uuesti üle vaatama, millised on meie suhted Valgevenega, Valgevenes võimul oleva režiimiga ning äh, kui, äh, nagu Euroopa Liit on juba öelnud, peame me välja saatma väga tugeva äh, poliitilise signaali see on esimene punkt, aga praegu me peame jõudma ka teise punktini, ehk siis äh, sõnadest tegudeni. me ei saa asju ajada nii, nagu me oleme neid ajanud seni ja seda ka mitte idapartnerluse suhtes, niikaua kuni äh, kinnipeetud on endiselt äh, vanglates, peaksime me peatama ida, idapartnerluse Valgevenega. me oleme omal nahal järgi proovinud pitsa ja prääniku meetodi ja jõudnud järeldusele, et tegelikult see ei toimi ja seetõttu tuleb üle vaadata ka olemasolevad poliitikad, sest praegu on Valgevenes ju endiselt võimul kuritegelik režiim. me peame väga selgelt välja ütlema, et seda režiimi tuleb muuta, see peaks olema meie eesmärk ja me peaksime tegema tihedat koostööd Valgevene opositsiooni ja Valgevene rahvaga välispoliitiliseks relvaks on sanktsioonid, seda teab iga poliitik ja Need sanktsioonid on näiteks viisapiirangud, rahvusvahelise finantsabi ja laenude andmise peatamine sellele valitsusele või vähemalt nende ümbervaatamine, kuid samas äh, tuleb arvesse võtta tavakodaniku ja massimeedia huve, tavakodanike huve, seda, kuidas rahastatakse massimeediat, tuleb äh, liberaliseerida äh, reisimine tavakodaniku jaoks ning lisaks sellele tuleb loomulikult toetada ka neid üliõpilasi, kes on oma poliitilise meelsuse tõttu pidanud kannatama. ja lõpuks, kolleegid, ei tohiks me kuidagi äh, siin äh, ka alahinnata Venemaa rolli Valgevene sündmustes, eriti arvestades äh, neid avaldusi, mida president Medvedjev tegi vahetult pärast üheksateistkümnenda, kahekümnenda detsembri sündmusi. suur aitäh, proua Ojuland! nüüd härra Schulz, roheliste nimel kaks minutit. kallid kolleegid, kallid sõbrad Valgevenest, tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütles meie president Puusek arutelu alguses, et meil on praegu tegemist avatud aruteluga selle üle, mida peale hakata nende õudsete valimistulemiste võitlustega võltsimistega ja mida teha süümevangide vangistamisega. ma arvan, et on täiesti selge, et me kõik saame aru, et vangistatud tuleb vabastada, neile tuleb maksta hüvitust, tuleb lõpetada need absurdsed süüdistused ja tuleb sõltumatu uurimiskomisjon sisse viia. sündmuste uurimiseks on vaja ka teist valimisvooru, sellepärast et viiskümmend protsenti hääli siiski kandidaat ei saanud ja OSCE amet peab uuesti oma tööd alustama ja meil tuleb toetada kodanikuühiskonda, viisasüsteemi tuleb ähm, lihtsustada, ma arvan, selles osas oleme me kõik ühel nõul. aga me peaksime rääkima rohkem strateegilistest Äh, küsimustest, sest mina äh, saan rääkida oma kogemustest Saksamaa demokraatlikus vabariigis ja ma tean, et mi-, kuidas käituvad diktatuurid, kui nad on võimul ja kui nad surutakse nurka. nimelt, et nad muutuvad veelgi õudsemaks ja nad hakkavad äh, oma süsteemi veelgi tugevamaks muutma ja sellepärast on väga tähtis, et Lady Ashton sõidaks Minskisse ja too, teeks seal väga selged avaldused Euroopa Liidu nõudmiste kohta ja ütleks ka, millised on sanktsioonid sanktsioonid siis, kui diktaator Lukašenka midagi ette ei võta. ja härra Füüle, mis puudutab viisasüsteemi lihtsustamist või Lukašenkole reisikeelu pealepanemist, see kõik on juba äh, sisse viidud, see ei toonud mitte midagi endaga kaasa. kui me ka, isegi siis, kui kogu Lukašenka režiimile reisikeeld peale paneme, ma arvan, et me ei tohiks korrata seda viga, mida me tegime NATO-Venemaa nõukogu puhul, siis kui meil oli võimalik Putiniga äh, võimalik rääkida, me seda ei teinud ja me peaksime Budapestis toimuvat äh, maikuus toimuvat äh, idapartnerluse tippkohtumist ära kasutama, peaksime Lukašenka maikuus Budapesti kutsuma tema vastandama kõikide nende süüdistustega selleks, et ta lõpuks ka saaks avalikkuses näidata oma tegelikku palet. suur tänu, härra Schultz ja nüüd härra Tännok äh, kes esindab ECR fraktsiooni. härra volinik ja Valgevene koda-, äh, külalised, ECR-i nimel osalen tänases äh, debatis. ma ei olnud küll üllatunud tulemuste üle, aga äh, kui Valgevene suursaadik Ühendkuningriigides sõna võttis, siis tema rõhus ainult kahepoolsetele suhetele seekord on asjad teistsugused, OSCE peaks siiski saama eh, kinnitada eh, valimistulemused arvesta, aga eh, samas ei, ei oska ka Valgevene ametnikud ette arvata, kuidas homosovjetik, viimane homosovjetikus Euroopas Lukašenko käitub ja ähm, kõige tähtsam tema arvates on muidugi valimistulemusi ja häälte lugemist kontrollida, kui see ei aita, siis ta loomulikult arreteerib protestijad. mina kutsun üles Euroopa Liidu kõrget esindajat, kes täna küll siin ei ole, nõudma, et äh, kristlik-demokraadid, kõik poliitvangid vabastataks viivitamatult ning korraldataks uued demokraatlikud valimised. nii toimus ka äh, oranži revolutsiooni ajal ja äh, soovime loomulikult, et äh, põhiseaduskohus Valgevenes siiski saaks ükskord Valge, Valgevene valimistulemused kinnitada ning et Valgevene vastaks OSCE nõudmistele ning et kohale saadetaks ka arvukas vaatlejate missioon. ma lo-, siiski kardan, et Minsk seda ei luba ja ei taha, seetõttu tuleb kaaluda sanktsioone, kaasa arvatud varade külmutamine, reisikeeld, et see loomulikult toetab ad hoc delegatsiooni loomist, kui see on vajalik demokraatliku opositsiooni toetamiseks, aga siiski tahaksin küsida, kui kaua me Euroopa Liidus veel kannatame sellist Kuuba stiilist dik-, diktaatori režiimi Euroopas? suur tänu, härra Tännok ja nüüd saab sõna härra Scholz kuue nimel äh,. lugupeetud härra esimees, kallid kolleegid Valgevenest. detsembri alguses toimus Euroopa vasakpoolsete konverents Pariisis ja äh, see deklaratsioon, millele alla kirjutati Sergei Kajakin äh, Valgevenest, kirjutas ka sellele alla ja temal olid Pariisis toona väga lootusrikkad ootused äh, nendele valimistele. nüüd me teame, millised olid tulemused ja meie fraktsioon kuue MGL leiab, et äh, et Äh, tuleb täpselt see, teha täpselt sedasama, mida nõudsid ka teised fraktsioonid, et süümevangid tuleb vabastada, OSCE ametit ei tohi kinni panna, vaid et me peaksime kasutama neid äh, instrumente, mis meie kätes on, et me võtsime ju me oleme ju vastu võtnud tugevaid resolutsioone, me peaksime pöörduma nende juurde tagasi ja me peaksime OSCE-ga koostööd tugevdama. tahaksin siin toonitada veel seda, mida ütles härra Milinkevitš, nimelt et Valgevene opositsiooni jaoks on väga tähtis, et Euroopa Liidu poliitikat Valgevene osas töötatakse üle ja et me viiksime Euroopa väärtused sinna sisse, sinna kuuluvad tolerants, läbipaistvus, selged nõudmised ja ka poliitika usaldusväärsus. ja seepärast kahtlen mina ja olen selles osas nõus Werner Schulziga, nimelt me ei tohi praegusel hetkel Valgevenele riivi ette lükata, vaid me peaksime selgelt Euroopa Liidu nõudmised äh, Lukašenkole esitama. me ootame temalt, et ta oma poliitikat muudaks ja pärast seda saame me mõelda sellele, mida strateegiliselt ette võtta. me ei tohi ära unustada, et just maapiirkondades Valgevenes väga paljud öö, äh, hääletasid Lukašenka poolt ja me peaksime tõesti mõtlema, äh, kuidas neid Euroopa väärtusi ka tõesti vahendada Valgevene Valgevenesse ja ka võimalikult kaugetesse piirkondadesse. see oleks mõistlik äh, poliitika Valgevene osas, me tõesti peaksime lähtuma sotsiaalsetest ja poliitilistest inimõigustest, aitäh! suur tänu, härra Scholz ja nüüd saab sõna härra Pelder, mitte. Eh, suur aitäh. suur aitäh, härra esimees. ka mina tahaksin omalt poolt öelda, et kõik poliitvangid tuleks koheselt vabastada Euroopa Parlament eh, on ju näinud, mis toimus eh, Hollandi pressis, kus on laialdaselt ka eh, kajastatud Valgevene sündmusi. ma soovin tänada härra volinikku tema panuse eest, sest sellises olukorras, nagu praegu Valgevenes toimub, tulebki kodanikke sajaprotsendiliselt toetada ma olen viimastel nädalatel olnud tihedas kontaktis isikutega Minskist, kes on mulle andnud teavet seal toimuva kohta ja kes on ka öelnud, et mitte ainult kodanikuühiskond pole toimuvast šokeeritud, vaid tegelikult ka riigiaparaati kuuluvad liberaalid. nii et ma tahaksin volinikult ja teistelt kohalviibijatelt küsida äh, neile südamele panna, et nad ei jätaks äh, inimesi lihtsalt äh, hätta ja jätaks hätta ka neid riigiaparaadi, äh, riigiaparaadis töötavaid isikuid, kes on samuti šokeeritud. seda kõike kuulsin ma siis oma Minskis asuvatelt ähm, informaatoritelt. aga lisaks tahaksin öelda, et Euroopa institutsioonid ei saa toetada eramajanduslikku algatust Valgevenes sellistes tingimustes, nagu praegu on. tegemist eh, on raske olukorraga, ehm, seal on pluralistlik eh, parlament. nii et meie peaksime valima selle tee, et toetame opositsiooni, kellel muidugi on ka oma puudusi, kuid on ka väga suuri eh, tugevaid punkte. ja kui me saadame sinna oma delegatsiooni, siis me peame selgelt kajastama seda, mida Val-, Valgevene tahab, kui me tagasi tuleme. aitäh! härra Plekskis, kes on Välisasjade Komisjoni liige ning Euroopa Liidu Valgevene lepingu resolutsiooni autor, kuigi see resolutsioon on nüüd külmutatud. suur aitäh, härra esimees, ma arvan, et Valgevene opositsiooni ettepanekud olid harmoonilised vähemalt teatud määral ja nad aitasid meil paremini mõista, mida oleks võimalik teha üheksateistkümnenda ja kahekümnenda detsembri õudsete sündmuste järel. härra Olinik Füüler ja Füle ja ähm, OSCE äh, esindaja Leedu äh, asevälisminister andsid meile samuti nõu ja see kõik on äh, julgustav. loomulikult on pärast selliseid traagilisi sündmusi sanktsioonide kehtestamine Valgevene suhtes vältimatu, kuid need sanktsioonid peavad olema äärmiselt täpselt määratletud, ähm, neil, nende määratlemisel tuleb käituda nii, et võetakse arvesse selle olukorra delikaatsust ja võetakse arvesse tavainimest, keda sanktsioonid ei tohiks veelgi rohkem muserdada me kuulsime et, et peaaegu viiskümmend protsenti valgevenelasi pooldab seda, et Valgevene poliitika oleks rohkem Euroopa-suunaline. ja ma usun, et kui me jätkame Valgevene-suunalist poliitikat ja teeme seda äh, delikaatsel moel, siis aasta või kahe pärast äh, on meil võimalik saavutada see, et äh, koguni viiskümmend viis või kuuskümmend protsenti valgvenelastest hakkab pooldama Euroopa Liidu äh, suunitlust ning see on suurepärane kättemaks neile, kes organiseerisid detsembrikuus toimunud verevalamise, ähm, vägivaldse ähm, meeleavalduse mahasurumise ja mis puudutab äh, meetmeid, mida siin kirjeldati, siis ma ütleksin, et need on äh, ebapiisavad, meil tuleb äh, maha lammutada finantsmaastikul laiuv Berliini müür, mis ehitati mõne aasta eest, aitäh! aitäh ka teile, lugupeetud härra Pleskis! nüüd annan ma sõna härra Sinkeerisele, kes on välisasjade komisjoni esimees Leedu parlamendis kahekümne üheksandal detsembril kaks tuhat kümme korraldasid nad kuulamise sellel äh, teemal, teil on kaks minutit. suur aitäh, äh, härra esimees, tõepoolest äh, alles hiljuti, kahekümne üheksandal detsembril, vahetult pärast neid sündmusi organiseeris Leedu parlament kuulamise. ja öö, ähm, sinna tuli kokku ka neid inimesi, kes olid kohal Minskis valimiste ajal ja kes seetõttu suutsid neid öö, Ähm, sündmusi ka täpselt kirjeldada, need on tõesti äh, võikad. räägiti sellest, et äh, KGB ohvitserid äh, tirisid inimesi haiglavoodist välja, et neid vanglasse viia ning et nad ei andnud nendele inimestele, kes haiglast vanglasse viidi, ei arstiabi ega mingeid ravimeid see kõik äh, toimub äh, siinsamas meie läheduses. Vilniuse, Vilniuses on samuti ülikool, äh, Valgevene ülikool ning inimesed, ähm, ka sealt võeti inimesi vahi alla. me peame meeles pidama, et mõned inimesed on lihtsalt jäljetult kadunud ja me ei ole tegelikult uurinud, mis nendest siis sai me teame ainult, et nad olid poliitilised oponendid ja see tähendab seda, et me peame välja töötama uue strateegia. ma nõustun täielikult äh, härra volinik Füüle ja, äh, ja teiste märkustega, mis nad tegid, nende ettepanekutega, aga ma arvan, et äh, nüüd tuleks meil mõelda sellele, kuidas kuidas Valgevenet veenda selles, et on vaja korraldada uued valimised, kõigepealt tuleb need muidugi välja kuulutada. Euroopa Liit võiks neid valimisi koordineerida. ja me peaksime uuendama mm, nimekirja nendest inimestest, kes osalesid demokraatliku meeleavalduse vägivaldsel mahasurumisel. ja meil oleks vaja kataloogi ka erinevatest sündmustest, mis puudutavad Valgevene ja Venemaa omavahelisi suhteid ja me peaksime paremini mõistma, kuidas need kahepoolsed suhted on mõjutanud Valgevene sisepoliitikat loomulikult peaksime me ähm, ka äh, julgustama parteide omavahelisi suhteid, me kõik äh, kuulume Euroopa liikesse äh, parteidesse. ja mõned meie mõttekaaslased on praegu ähm, vanglas ning seetõttu me peaksime õhutama äh, parlamendis äh, esindatud äh, fraktsioone tegema suuremat koostööd Valgevene parteidega ja seda toetust ja koostööd pakkuma just nimelt praegu. klassikaline parteisüsteem, näiteks sotsiaaldemokraadid, teised vasakpoolsed tsentristid ja ka parempoolsed, kõigil neil peaks olema mingisugune sisemine mehhanism, mis aitab meil abistada oma Valgevene sõpru, see on oluline ning lõpetuseks tahaksin seda öelda, et kolmekümnendal jaanuaril kakskümmend aastat tagasi ründasid äh, äh, Venemaa äh, tankid Vilniust, nagu te mäletate, rünnati teletorni ja te mäletate ka, et umbes samasse aega jääb Berliini müüri langemine. seega pidage meeles, et nõukogude aegne mentaliteet ning uus KGB vangla Minskis Äh, tähendavad seda, et tegelikult on meil endiselt olemas äh, raudne eesriie meie ja Minski vahel, kuigi meie ei ole seda kardinat sinna, äh, seda eesriiet püstitanud, aitäh. suur aitäh teile, härra Singeris. härra Polski. suur aitäh. kas soovite, kas proovite rääkida poolteist minutit? aitäh, härra esimees. loomulikult me peame hukka mõistma olukorra ja nõudma sanktsioone me peame peatama Valgevene idapartnerluse liikmelisuse ja juhul, kui äh, meie kojal on mingeid kahtlusi, siis tuleks äh, neid kahtlusi ka avaldada. aga igasugune emotsionaalne ähm, sõnavaht äh, ega ka mitte lihtsalt moraalne toetamine ei ole ju piisavad. kõigepealt peame me endalt küsima, kelle huvi, huve teenivad need sündmused, mis Valgevenes juhtusid. teiseks kas äh, Venemaa huvid äh, said äh, kuidagi rahuldatud? kolmandaks, millised on Valgevene suhted Euroopa Liiduga? neljandaks, Euroopa Liit ja Lääs reageerivad äh,, nagu härra Tänak väga värvikalt äh, kirjeldas äh,, nad reageerivad nii, nagu Euroopa vastased soovivad ja nagu nad on võib-olla isegi ette näinud mida me siis saaksime teha tulevikus? meil on äh, vaja kahepoolset lähenemist, ühest küljest kindlasti sanktsioonid ja isoleeritus, kuid teisest küljest äh, suurem avatus kodanikuühiskonna suhtes ning äh, koostöö ja abi. meil on vaja strateegiat lähitulevikuks, aga ka järgmiseks kümneks aastaks meil tuleb määratleda strateegiline partnerlus, partneriks ei ole mitte Valgevene valitsus ja meil tuleb äh, välja töötada uue põlvkonna koostöö. mõned ütlevad, et me oleme nagunii äh, surutud vastu seina, kuid ma ei usu seda. meil tuleb käituda Euroopa huvides ja nii, et Venemaa ei saaks Valgevene sündmustest äh, kasu lõigata. kas me oleme liiduna teinud kõike, mis võimalik? kindlasti mitte, me kõhklesime, me kahtlesime. me võiksime teha rohkem, me peaksime tegema rohkem ja Valgevene on lakmustestiks Euroopa Liidu uuele välispoliitikale. praeguseks on ju selge, et eh, ei Euroopa Liit ega Valgevene ise ei ole suutnud Valgevene jaoks välja töötada uut eh, stsenaariumit. me peaksime eh, seda olukorda parandama, mitte lihtsalt jääma puhkama loorberitele, aitäh. suur tänu, härra Sarjušvolski. härra Šivetš, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra esimees mulle tundub, et tegemist on nagu äh, mingi rahvakogunemisega ja õhkkond on väga hea, meile meeldivad ju äh, tulised kõned ja kõik lasevad ennast nendest kaasa kiskuda, see on hea, aga me peame endale esitama küsimuse, mida räägivad meie külalised pärast kodus äh, valgevenelastele milline on tänase kohtumise käegakatsutav tulemus? kas koostööks kodanikuühiskonnaga eraldatakse rohkem raha, kas hakkame valitsusväliseid organisatsioone rohkem toetama, kas tõesti kaotame me viisad, viisatasud valgevenelastele, aga probleem ei ole ju selles, et viisad on kallid viisasid lihtsalt ei antaksi, ei antagi piisavalt kodanikele. seega kutsuksin siinkohal üles, et volinik, keda ma muide väga hindan, sest ta on väga kohusetundlik ja täpne, et ta siis tõesti tuleks tagasi parlamenti, esitaks meile konkreetse tegevuste nimekirja, et kõik need suurepärased emotsioonid ka leiaksid mingisuguse praktilise väljenduse. me tahame oma käe ulatada Valgevene kodanikele, kes on alla surutud diktaatori poolt ja seda tuleb ka välja öelda. me oleme juba kaua arvanud, et küll me hakkama saame selle diktaatoriga, isegi mina uskusin seda, aga nüüd tuleb niisuguse, niisugune arusaam lõpetada Leedu rahvas, poolakad, kõik arvasid, et me saame kõnelda selle diktaatoriga, aga seda ei saa. seega ajad on muutunud. suur tänu, Rašrööter, poolteist minutit. suur tänu, härra esimees. mina olen Euroopa Parlamendi ja Valgevene delegatsiooni liige ning tegemist on delegatsiooniga, kus me ei saa parlamentide tasemel kohtuda. me ise otsustasime ise, et me ei kohtu just sellepärast, et me ei taha toetada diktatuuri. ma tunnen Valgevenet päris hästi, sest ma olin tuhande üheksasaja üheksakümne neljandast kuni kahe tuhande neljanda aastani Valgevenemaa raportööriks. see oli aeg, mil härra Lukašenka siis oma mõjujõudu ja võimu laiendas meil on olukordi, mis on va sarnased varasematega, mõelgem aastatele äh, tuhat üheksasada üheksakümmend seitse näiteks. toona otsustati vastu võtta humanitaarabi ja demokraatlike jõudude toetamise lühiprogramm. meil õnnestus kuu aja jooksul ka nõukogult oma arvamust saada, saada seaduslik alus selle programmi rahastamiseks ja rakendamiseks. toona oli see väga raske, aga meil see õnnestus ma arvan, et ähm, midagi sarnast äh, võiks olla edukas ka nüüd kuid on veel ka kiiremaid ja tähtsamaid meetmeid minu arvates. nimelt äh, meetmed, milleks on humanitaarsed põhjused. tegemist on vangidega, keda tuleks nimetada poliitiliste vangidena. see oleks väga tähtis, et me iga kord, kui sõna võtame ja midagi kirja paneme, ütleksime, et tegemist on poliitiliste ja süümevangidega, et nad ei, tegemist ei ole kurjategijatega siis humanitaarolukord, ka seda mainiti juba, et tegemist on öö, olukorraga, kus näiteks väikesel, väike laps võetakse oma vanematelt ära ja va vanemad kaotavad äh, eestkosteõigused. see on üks õudsemaid asju, mida tehakse ja me ei tohiks midagi sellist lubada. teiseks, ka kaitsjat, advokaadid on ohus, nad võivad oma tegutsemisloa kaotada ja ka neid ähvardab äh, vanglakaristus. ma arvan, et meil peaks olema strateegia, kus meil on erinevad meetmed ette nähtud erinevateks ajaperioodideks ja humanitaarabiga tuleks alustada kõigepealt. suur tänu ja proua Andrek Keene poolteist minutit, palun. Mr Chairman, I am also member of the Belarus mina olen samuti Euroopa Parlamendi Valgevene delegatsiooni liige ja ma arvan, et oli viga mitte saata Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissiooni Valgevenesse. me oleme käinud väga kaugetes riikides, kuid nüüd ei suutnud me kõige lähema naabri juurde oma missiooni saata nõustun sellega, et me peame paralleelseid meetmeid rakendama. sanktsioonid on nendele, kes represseerivad ühiskonda ning äh, abi on inimõiguste kaitsjatele ja äh, kodanikuühiskonnale. kui me räägime inimõiguste kaitsjatest, siis ma arvan, et äh, neid ei pea aitama doonorkonverents. muide, Euroopa Parlament võttis vastu Äh, olulisse instrumentide nimekirja, mida on võimalik kasutada, näiteks erakorralised viisad, mitmesugused toetusprogrammid, inimõiguste ametnikud Euroopa Liidu liikmesriikide delegatsioonides, kui räägitakse äh, üliõpilastest, kes elavad pidevas ohus, siis me oleme loonud nende jaoks ülikooli, avanud selle Vilniuses, aga muide ma kuulsin eelm-, et äh, nad on ohus, ülikooli võib-olla ei rahastatagi enam järgmistel aastatel. Euroopa Liidul on ülikoole, kes on valmis vastu võtma Valgevene ülikoole, seega asugem nüüd konkreetsete tegude juurde, mitte äh, juttu äh,, mitte jätkakem ainult jutte. suur tänu. härra Demirski, palun, poolteist minutit. suur tänu. härra esimees, võib-olla paljud äh, teist eest on käinud Valgevenes, aga mina olen seal tõesti väga palju käinud ja tean päris täpselt, mis seal toimub. praeguse ametiperioodi jooksul olin ka mitmeid kordi Valgevenes ja tahaksin küsida teiste saadikutelt, mis me oleme üheskoos ära teinud ja mida me edasi teeme. kas me teeme koostööd edasi Valgevene ametlike ametivõimudega, ka nendega tuleb rääkida kas meie töö on olnud tulemusrikas? ei ja veel kord ei. võib-olla me kõik üheskoos oleme süüdi selles olukorras Valgevenes, sest äh, Euroopa Parlamendi saadikud ei ole suutnud lahendada väga lihtsaid küsimusi, nagu näiteks koostöö Valgevenega Euronesti raames. me peaksime endale selgeks tegema, et kui me ei muuda oma suhtumist Valgevenesse, ja kui me ei tööta välja pikaajalist strateegiat Valgevene jaoks, siis ei ole ka meie tööl mitte mingeid tulemusi. demokraatia äh, demokraatiat on võimalik Valgevenes äh, näha alles siis, kui solgipangist hakkab päike paistma see on asi, mida me ei tohiks ära unustada, me peaksime tõesti pöörduma ka valitsuse poole, sest me peaksime ära kasutama kõik võimalused. suur tänu, härra Mirski ja nüüd saab sõna kolleeg Tokes. tisztelt eh, elnök úr, kedves eh, koll-. suur tänu Äh, suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, kallid sõbrad Valgevenest. lubage mul kõigepealt teile avaldada kaastunnet, eriti proua Niklejevale. selle puhul, mis toimus tema isaga. ja ma tahaksin avaldada kaastunnet ka kõigile kes äh, kannatavad vanglates. tahaksin teile meenutada, et Euroopa Liit lükkas natukene aegpaneku, mille kohaselt äh, kommunismi kuru, kuritegusid oleks vaadeldud samamoodi nagu fašismi omi. mul on jäänud mulje, et kommunistlike riikide osas oleme me palju paindlikumad ja järeleandvamad kui äh, siis, kui me räägime oma fašistlikust minevikust. Lukašenka diktatuuri puhul on tegemist postkommunistliku diktatuuriga ja kõik, kes on pärit äh, Balti riikidest, äh, Tšehhimaalt, Ungarist ja te teavad väga täpselt, et seal on tegemist kommunismi pärandiga tahaksin teha strateegilise ettepaneku, nimelt et postkommunistlike riikide osas peaksime me olema palju selgesõnalisemad, me ei tohiks teha järeleandmisi, eriti kui me räägime inimõigustest äh, ja eriti, kui me teeme neid järeleandmisi majanduslikel põhjustel. alles siis, kui me sellest põhimõttest lähtuma hakkame, on meil võimalik äh, võidelda diktatuuri vastu ja meil on võimalik ka välja juurida postkommunistid. Viktor Orbanil on väga raske ülesanne kommunistidest lahti saada ja ma arvan, et samasuguse suure ülesande ees seisab ka Serbia ja teised Balkani riigid. me ei tohi lubada seda, et kommunistlikud riigid blokeerivad idapartnerlust. suur tänu, härra Tokes ja viimasena saab sõna proua Koomes poolteist minutit. Is not our dictatorship is not yet it is diktaatori puhul ei ole vahet, kas ta on kommunist või ei ole kommunist. kõige hullem on see, et diktaator surub rahvast alla ja meie peame läbi vaatama oma pehme lähenemise, eh, kui me mõtlesime, et me saaksime kuidagi mõistusele kutsuda ühte diktaatorit me tahame, et tehtud vead tuleb parandada, me ei taha tavasuhte, suhtlemise juurde tagasi minna eh, survemeetoditega, me ei taha, et me eh, et meilt seda välja pressitaks, me tahame, et inimestele tagataks vabadus, meediavabadus, töövabadus. loomulikult meil peab olema selge strateegia kodanike toetamiseks, meedia jaoks eh, vabaühenduste jaoks, ühe, üliõpilaste jaoks. toetagem neid, kellel on demokraatlik tegevuskava ja olgem väga ranged režiimi suhtes rakendatavate sanktsioonidega. režiimi varade külmutamine, reisikeeld ja kui vaja, siis ka EN-, rahapruspoliitika toetusvahendite peatamine. suur tänu, proua Koomes Valgevene delegatsiooni esimees soovis nüüd sõna, palun tehke lühidalt, sest president Puusek peab lahkuma pea. suur tänu. meil on siin Aleksander Milikevitš ja Ivan Niklijeva ja kodanikeühiskonna ajakirjanike esindajad, kes sõna said, aga meie hulgas on ka Šiškev, härra Šiškevitš, eh, tolle doktor Aleksander Kasulin, endine poliitvang, samuti demokraatlike sisevaatlejate grupi esindaja, kuidas siin see nimi oli, härra Kaljakin. ja me peame neid samu küsimusi sügavuti arutama, meil on võimalus ruumis kolm E kaks kell viis edasi minna Valgevene külalistega nende küsimuste arutamisel ja vaadata ka ühte filmi selle kohta, mis üheksateistkümnendal detsembril toimus. aga see debatt on avatud, seega kõik on teretulnud. kell viis, suur tänu. suur tänu, härra Protasevitš Euroopa Parlamendi president saab lõppsõnaks sõna. suur tänu, härra esimees, kolleegid, meil toimus väga huvitav arutelu. kõigi jaoks oli kõige tähtsam see, et me saime nõu anda Valgevene sõpradele kõigepealt äh, jäigad äh, sanktsioonid ühel häälel kõnelemine, tingi-, nõue tingimusteta vabastada kõik poliitvangid ja nii, nagu proua Niklajev ütles, meie käes on vanglavõti, seega me peame tagama, et eh, eelkõige oleks tagatud eh, ligipääs informatsioonile ja loomulikult kõigile sõnavõtjatele suur tänu nõuannete eest tahaksin veel kord öelda, et on osapunkte, kus väga lihtne on ühele meelele jõuda. Valgevene kodanik, kodanikeühiskonna esindajatega muidugi kohtume veel, aga praegu on väga tähtis viisarežiimi liberaliseerimine, paralleelne lähenemine režiimi ja, ja kodanike suhtes, toetus üliõpilastele, kunstnikele, teadlastele ning teisest küljest tuleks jõustada Valgevene ametnikele, kes vägivallaaktides osalesid, reisikeeld. toetus kodanikuühiskonnale, vabaühendustele on loomulikult tähtis ja tähtis on ka täiendav finantsabi eriti oluline on leida võimalusi toetada neid sõltumatuid vabaühendusi, kellel ei ole lubatud Valgevenes end registreerida riigi autokraatliku režiimi tõttu. toetus üliõpilastele väle, väga tähtis jällegi, finantsabi, stipendiumeid tuleb suurendada ja väga hea näide on Euroopa Humanitaarülikooli avamine äh, Vilniuses, mis peaks jätkuvalt Euroopa Liidult abi saama. loomulikult on ettepanekuid veel, me peame kõik need põhjalikult läbi arutama, et me ei, ei dubleeriks äh, üksteise samme ja äh, ma hindan väga Charles Tanocki ettepanekuid, samuti äh, on tehtud ettepanek, mitte küll siin, keelata Valgevenel rahvusvahelistel spordiüritustel ja jalgpalli maailmameistrivõistlusel osalemine. kõik ettepanekud on tähtsad ma, ja ma nõustun teiega, sest Euroopa Parlament peab järele mõtlema, mida teha järgmise sammuna. mida siin ette võtta? homme tuleb kokku esimeste konverents ja me peame otsustama, kas saata eh, faktituvastusmissioon Valgevenesse Euroopa Parlamendist ning meil toimub ka erakorraline arutelu Strasbourgis järgmisel nädalal ning võtame vastu resolutsiooni Valgevene kohta. järgmisena peame me läbi vaatama Euronesti koostöö, see on väga oluline. järgmisel nädalal tuleb juba otsused teha. sest me oleme liiga kauaks ootama jäänud, kuid nüüd on aeg kätte jõudnud otsustada, kuidas probleeme lahendada. samuti ootame Välisasjade Nõukogu eh, tulemit kolmekümne esimesel jaanuaril. nõukogu on väga oluline organ ning samuti jätkame pidevaid kontakte Euroopa Komisjoniga. kohtume juba järgmisel nädalal komisjoni esindajatega Strasbourgis. kallid kolleegid, sõbrad, täna võtsime me vastu valimiste võitjaid, mitte ametlikke võitjaid, aga neid, kes võitsid poliitiliselt ja psühholoogiliselt. see on meie jaoks tähtis sõnum ning meie peame teid, meie külalised, sõbrad Valgevenest võitjateks ja me oleme täiesti kindlad, et te ükskord võidate niikuinii ja meie soovime teile jõudu selleks ringrazio eh, presidente Buzek. suur tänu, härra president Buzek. aitäh ka meie Valgevene sõpradele, kes osalesid väga aktiivselt meie koosolekul. ning tahan tänada ka kõiki oma kolleege. enne kui me nüüd lõpetame selle koosoleku, lubage mul ka öelda, et president ja kõik teised esimehed, kes siin täna osalesid, on ette valmistanud dokumendi, ehm, milles sisalduvad siis tänase kohtumise järeldused, see on ühisavaldus. siin on kirjas see, millest täna räägiti, mida täna siin kuuldi, nimelt äh, tõdeti, et Valgevene valimised ei vastanud demokraatlike valimiste standarditele, samuti mõistsime hukka eh, vägivalla, mida rakendati üheksateistkümnendal detsembril rahumeelsete demonstrantide vastu, samuti mõistsime hukka kõik eh, need vahistamised, mis on toimunud ja muud vägivallaaktid, millest me kuulsime ja eh, tõdesime vajadust läbi vaadata Euroopa Liidu Valgevene poliitika, kutsudes üles Euroopa Komisjoni kehtestama viisakeelu nendele ametnikele Valgevenest, kes vastutasid vägivaldsete sündmuste eest ning loomulikult seni, kuni kodanikud Valgevene kodanikud on vangis ja neil kodanikuvabadused ei tagata, peavad need reisikeelud kehtima jääma. samuti äh, tahame toetada kõiki neid vabaühendusi, kes äh, arendavad demokraatiat ja toetavad inimõigusi, nii nagu ka härra president ütles. seetõttu soovime rohkem stipendiume anda Valgevene üliõpilastele, vähendada Valgevene kodanikele äh, väljastatava viisa tasusid ning toetada kontakte kunstnike ja üliõpilaste vahel, tõhustada ka parlamentaarseid sidemeid iseäranis Euronesti Parlamentaarse Assamblee raamel ning lõpuks kutsume üles Valgevene ametivõime kaaluma, kas on vaja OSCE missiooni Minskis suhelda, sulgeda. see avaldus loodetavasti võttis kokku ka teie mõtted ja tänase diskussiooni ja selle sõnumi, mille on saatnud meile Valgevene kodanike ühiskond. seega suur tänu kõigile, kohtume juba pea ja loodame, et olukord paraneb kiirelt.